niisiis alustame hääletusega, me peame õigeaegselt vastama, sest pikk on see meil täna ja te tahate reisile minna veel koju. nii et alustage. kõigepealt päevakorra võtame vastu, kui vastuväiteid ei ole, on päevakord vastu võetud. nüüd meie keelerežiim, taani, horvaadia ja iiri keel täna paraku saadaval ei ole ja üks tehniline märkus tehniliselt talitustelt, mis mul tuleb teile edastada. meil on siin see väga suur saal kasutuses ja üsna tihti ja kui te räägite, meie oleme libe ja meile anti see väga suur saal, aga e, mikrofoni tuleks rääkida lähemal, sest vastasel korral tõlgid ja tehniline talitus ei äh, kuule täpselt, mis te ütlete, lihtsalt mul paluti edastada see sõnum, rääkige mikrofoni. mõned räägivad mikrofonist mööda, et te lihtsalt teaksite. niisiis, härra Naagi hääletus on neljakümne minuti pärast, teised on lühikesed hääletused, te lihtsalt teaksite enam-vähem, kuidas meil täna hääletus läheb ja enne kui hääletama hakkame, on veel kolmas päevakorrapunkt, nimelt kolmanda oktoobri, viienda septembri, kolmekümne esimese augusti, viieteist, kuueteistkümnenda juuni ja kolmekümnenda mai protokollide kinnitamine ja kui vastuväiteid ei ole, siis on need heaks kiidetud. ja nüüd saame kohe edasi minna esimese hääletuse juurde. ja see on viies kas kõigil on hääletuskaardid, kui ei, siis andke kohe märku. et me paneme selle kirja eh,. hästi, kõigil on hääletuskaardid kaasas, nii et viies punkt, esimene hääletus. vabandust, kallid kolleegid, neljas. nimelt operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe Gruusia ja Europoli vahel. raportöör olen mina ja saame kohe hääletada ei, muudatusettepanek üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. teine hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmas hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud ja muudatus neli, hääletus algas. hääletus lõppes. samuti tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kolmkümmend üks poolt, kolm vastu, kuus jäid erapooletuks ja läheme kohe järgmise punkti juurde, see on viies. nimelt tegemist on operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppega Ukraina ja Europoli vahel ja Maria Gabriel on meie raportöör. ja saame kohe asuda hääletama. kui kolleegid on nõus, siis saame võtta plokina muudatusettepanekud üks kuni neli Te ei taha plokina? hästi, esimene hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud teine hääletus algas. hääletus lõppes hääletus lõppes, seegi lükati tagasi. kolmas hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud, neljas hääletus algas. hääletus lõppes, samuti tagasi lükatud ja lõpphääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend neli poolt, kolm vastu, kuus jäid erapooletuks. õnnetlused raportöörile kolleegid, läheme edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, paindlikkusinstrumendi kasutamisel võtmine kohese e-, eelarvemeetmete jaoks, et tulla toime praeguse rändepagulase julgeolekukriisiga. Monika Vakovei on meie raportöör ja hakkame hääletama. kompromiss üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatus kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend seitse, muuda-, hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend kaheksa, vabandust, see lükati tagasi, aga kakskümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud ja lõpphääletus teksti üle muudetud kujul hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, kolm vastu, kaks jäid erapooletuks ja õnnitlused raportöörile. ja läheme edasi. seitsmes päevakorrapunkt. ettenägematute kulude varu kasutuselevõtt kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal Monika Makovei on arvamuse koostaja ja hakkame hääletama. kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend kaks, hääletus algas. eelmine lükati tagasi, kakskümmend kaks. hääletame hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja muudetud teksti hääletame, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, kolm vastu, kolm jäid erapooletuks ja õnnitlused raportöörile. ja nüüd seitsmes ütleb esimees, kaheksa hoopis. kolleegid, nüüd kaheksas päevakorrapunkt põhiõiguste olukord Euroopa Liidus aastal kaks tuhat viisteist. raportöör on Joosef Naabik mõned korrektiivid hääletusnimekirja. frak-, viies, kaheksa, seitse ja kuus, üks, null hääletame eraldi. tekst on väga sarnane mõlemal muudatusettepanekul ja kordab. ja kui viis, kaheksa, seitse võetakse vastu, kuus, null, seitse kukub ära ja sama toimub ka kahe teise muudatusettepaneku Mm, kui ollakse sellega nõus, siis nii ongi. kas raportöör soovib väga kiiresti sõna? ma tänan. jah, ma tänan kõiki fraktsioone, variraportööre, saadikuid tohutu töö eest, mis on selle väga tähtsa äh, raportiga teinud ja mis puudutab põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastal kaks tuhat viisteist tuhat muudatusettepanekut pea oli ja kolm arvamust äh, esitati. Need on nüüd kõik hõlmatud. nelikümmend viis kompromissi on sündinud ja nelikümmend kaks eraldi hääletust lõpuks jäi, nii et see on tubli töö, mis on ära tehtud ja äh, see raport näitab, et rahv-, meie parlament suudab head koostööd teha ja õiged lahendused leida ma tänan, härra Nagi, hakkame kohe hääletama, kompromiss üks, hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, vabandust, kompromiss kolm, hääletus algas. kompromiss kolm, esimene osa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. muudatus kaks üheksa kaks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletus algas lõppes. vastu võetud, kompromiss üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kolm null üheksa, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. kompromiss neli osade kaupa, esimene osa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud, teine osa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud, kompromiss kaheksa, hääletus algas lõppes vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse osade kaupa, esimene osa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud teine osa, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kompromiss viis, hääletus algas lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kolm, seitse, kaks, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend üks hääletus algas lõppes. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus algas. lõppes. kui te tahate midagi öelda, aga võeti vastu. ja härra Beckeri hääle kompromiss seitsme kohta paneme ka kirja neli, null, neli, neli, null, neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. neli, null, kuus, hääletus algas lõppes, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. neli, üks, kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus algas. lõppes vastu võetud. neli, neli, üks, hääletus algas. lõppes. lükati tagasi. kompromiss kaksteist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss nelikümmend, hääletus algas lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmteist. hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss neliteist. hääletus algas. lõppes. vastu võetud. üheksateist. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss viisteist, hääletus algas. vabandust, muudatusettepanek neli kaheksa seitse, hääletame. hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss viisteist, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, muudatus viis null viis, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaheksateist, hääletame. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks, hääletus algas lõppes, vastu võetud. viis, seitse, kaheksa ja viis, seitse, üheksa on ühesugused, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm, vabandust, viis kaheksa null enne, hääletus algas. viis kaheksa null, hääletame, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm, hääletus algas. esimene osa, esimene osa. hääletus lõppes, vastu võetud teine osa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. viis, kaheksa, seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kuus, üks, null. ei. kuus, üks, kolm, hääletus algas. kuus, üks, kolm, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuus, üks, neli, hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kakskümmend neli, hääletus algas. lõppes, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kuus üheksa neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. seitse null kaks hääletus algas. lõppes vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse, hääletus algas. lõppes vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa, ei. seitse, kolm, kaheksa, vabandust, teil on õigus, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud, seitse, viis, seitse, hääletame, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitse, viis, kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitse, seitse, üks, hääletus algas lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss kolmkümmend viis, hääletus algas lõppes. vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. vabandust, ütleb esimees kolmkümmend üheksa, hääletame kompromiss kolmkümmend üheksa hääletus lõppes, vastu võetud. muudatus üheksa, kolm, üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksa, neli, viis, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. üheksa, viis, üks, hääletame, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, üheksa, viis, kaks, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. üheksa, viis, kuus, üheksa, viis, kuus üheksa, viis, kuus, sest viis, kolm langes ära. üheksa, viis, kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksa, viis, üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksa, seitse, kolm, hääletus algas tahate plokina? üheksa, seitse, kolm kuni üheksa, kaheksa, kaks hääletame plokina. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolleegid nüüd läheme lehelt küljele. ei, muudatusettepanek üks. kompromisstekst viidete kohta, hääletus algas. kompromisstekst viidete kohta tuleb hääletusele, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja kuna see võeti vastu, siis nüüd läheme põhjenduspunktide juurde. olete valmis põhjenduspunktideks? nii. põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks, üks, kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kas kõik on järje peal? kompromiss kümme põhjenduspunktide kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üks kuus viis põhjenduspunktidest hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üks, kaheksa, neli põhjenduspunktides. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja läheme nüüd edasi. kaks, viis, neli põhjenduspunktid. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaks, kuus, null, hääletame, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kaks, seitse, null, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. ja nüüd lõiked FEM kuus hääletus algas. FEM kuus hääletame. hääletus lõppes. FEM neliteist hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. FEM viiskümmend kuus, hääletus algas. FEM viiskümmend kuus hääletame. hääletus lõppes. vastu võetud kallid kolleegid, nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, kas kõik on valmis? lõpphääletus nimeliselt hääletus algas. Has everyone, has everyone voted? kas kõik on hääletanud? lõpphääletus, kõik hääletasid. hääletus lõppes. nelikümmend üks olid poolt, neli vastu ja neli jäid erapooletuks ja õnnitlused meie raportöörile härra Naagile. And we have, colleagues, we have another vote meil on veel raporteid, mille üle hääletada, kaks tükki suisa. nii et läheme nüüd robootika raporti juurde. raportööriks on Michal Boni. tegemist on äh, siis äh, arvamuse eelnõuga, mille võtame vastu vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend kolm. nii, kas keegi soovib sõna saada veel enne hääletust? ei nii et, kallid kolleegid, asume kohe hääletama. kompromissettepanek kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kaheksakümmend kolm. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissettepanek viis poolt, hääletus on alanud hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek seitse, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud, isegi vägagi vastu võetud, kompromissettepanek kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, kompromissettepanek üheksa, hääletus algas uh,. Is... hääletus lõppes, samuti vastu võetud kompromissettepanek kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek üksteist, hääletus algas. Closed. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kolm, hääletus algas. Closed. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromissettepanek kolmteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. neliteist, kompromissettepanek neliteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks. kuuskümmend kaks hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud ja nüüd läheme põhjenduspunktide juurde. siiski veel seitsekümmend üheksa, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa enne hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmiseks äh, lükati, seitsekümmend üheksa lükati tagasi, nii et peame hääletama ka kaheksakümne seitsme üle. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse. kaheksakümmend seitse kaheksakümmend seitse muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, jah, kaheksakümmend seitse. Just check everyone. kontrollime. hääletus algas, hääletus lõppes, tagasi lükatud. ja nüüd läheme põhjenduspunktide ja viidete juurde. kompromissettepanek üks, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kompromissettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud ja nüüd hääletame teksti üle muudetud kujul tervikuna, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend seitse poolt, kaks erapooletut, vastu pole keegi palju,. palju-palju õnne härra Poonile! aitäh, Toomas, tõesti, sellest on väga palju kasu mulle, kuigi olen nõus tõesti. So we now move to edasi, kas on meie viimane hääletus? järgmine härra Boni raport, see puudutab teabevahetust, varasi hoiatussüsteeme, riskihinnanguid äh, psühhoaktiivsete ainete puhul hääletame institutsioonide vaheliste läbirääkimiste ja läbirääkimismeeskonna üle ja kui raportöör sõna ei taha, võime kohe asuda hääletama. kas soovite sõna, härra raportöör? ei. siis läheme kohe hääletuse juurde ja hääletame Envi kümne üle. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromissettepanek üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kakskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks hääletus lõppes, vastu võetud. Envi kolmteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse. hääletus lõppes. tagasi lükatud Envi neliteist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Envi viisteist hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud NV kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud NV seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, mis on identne NV kaheksateistkümnega, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromissettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromissettepanek neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. Envi kakskümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud äh, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kolm, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud üksteist muudatusettepanek, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kolmkümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissettepanek viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud Envi kakskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud Envi kakskümmend kolm, eh, kakskümmend neli hääletus algas, hääletus lõppes tagasi lükatud. NV kakskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. NV kakskümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud põhjenduspunktid NV üks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. tõesti, jätkame, kuigi katse oli hea. NV kaks, NV kaks, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. NV kolm hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud NV neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksateist hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud NV5 hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud NV6 hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. NV seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud NV kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üks hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd lõplik hääletus teksti üle muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, mitte keegi vastu, kolm erapooletut ja nüüd tuleb meil hääletada ka läbirääkimiste alustamise ja läbirääkimismeeskonna üle. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, üks vastu, kolm erapooletut, nii et äh, palju õnne härra Poonile. ja nüüd veel üks küsimus, mille üle on vaja hääletada, kallid kolleegid see on punkt number üksteist, suuline küsimus komisjonile. ja see puudutab komisjoni kohustusi viisasüsteemide kohta vastavalt artiklile üks lõige neli määrusest viis kolm üheksa murd null üks. tegemist on lihtsa hääletusega, hääletus on alanud hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend viis poolt, kolm vastu, neli erapooletut. sellega oleme me hääletanud ära kõik, mis oli vaja hääletada. aitäh, kallid kolleegid, abi ja toetuse eest. So, so colleagues, we voted very quickly kallid kolleegid, hääletasime väga kiiresti, nii et oleme terve tunni oma ajakavast ees ja me saame terveks tunniks pausi teha. aitäh teile abi ja toetuse eest ja me teeme praegu tunniajase pausi.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

Uh, kallid kolleegid, kui olete kõik valmis, siis äh, võime äh, oma tööd jätkata, suur tänu teile kannatlikkuse eest, me hääletasime palju kiiremini, kui ähm, me olime seda ette arvanud, nii et suur tänu veel kord kõigile kannatlikkuse eest. ja me taaskord äh, nüüd käivitame oma töö ja räägime äh, ja härra, räägime härra Boni raportist. tegu on omaalgatusliku arvamusega, eh, kus eh, eh, vastavalt reg-, paragrahvile viiskümmend kolm me ja mul paluti öelda, et, et meil on siin komisjonis head töötraditsioonid selle teemaga, oleme näiteks massi jälgimise küsimust siin arutanud äh, ja on hea, kui meie komisjonil jääb oma algatus selles valdkonnas. härra Boni on kindlasti ekspert selles valdkonnas, nii et äh, ma suure huviga ootan seda, mida ta selles valdkonnas öelda soovib ja palun, et ta nüüd võtaks äh, sõna. härra Boni, teil on nüüd sõna. suur tänu esimees, ma olen koostanud arvamusi, eh, kus ma käsitlen raportis eh, arutatava libekomisjoni puudutavat osa ning eh, rõhutan, et pilveandmetöötlus peab toimuma keskendudes põhiõigustele, andmekaitsele ja turvalisusele. see on väga oluline teadlaste ja teadlaste jaoks, teadusuurijate jaoks, et nad vahetaks omavahel andmeid, see on fundamentaalse tähtsusega. näiteks äh, selline asi nagu äh, pilveandmetöötlus äh, tooks kaasa positiivseid mõjusid teaduse arengusse ja innovatsiooni. selline andmevahetus ja andmetöötlus peab toimuma äh, vastavalt äh, olemasolevale andmekaitseseadustele ja ähm, sellega seotud määrusele. on väga oluline, et äh, on olemas harmoneeritud lähenemine äh, sellele, selle rakendamisele. teadlastele on väga oluline, et neil oleks samad kohustused ja samad põhimõtted terves Euroopa Liidus arvan, et see on praegu märkimisväärselt äh, olulisem, kus me just rakendusfaasis oleme liikmesriikides, et harmoneerimine äh, määruse kasutamise osas jõustuks. oluline on ka äh, andmete vaba liikumine ja teaduse edasiseks arenguks ning loodan, et komisjoni algatus ka garanteerib selle aspekti ja teame, et äh, komisjon kindlasti selles äh, valdkonnast ka esitab ning tahaksin rõhutada ka, kui oluline on küberturvalisus Euroopa ähm, tead-, äh, teadusandmed äh, pilvele ja kui oluline see on ka tehnoloogia arengule, et me suudaks garanteerida turvalisust andmete vahetamisel koordinaatorid äh, otsustasid äh, selle, äh, seda teemat arutada ainult inglise keeles, kuna peame detsembris hääletama enne, et vastu võtta enne ITRE komisjoni hääletust. muudatusettepanekud ainult inglisekeelsete et, et, et, muudatusettepanekute esitamiseks on kahekümne esimene november kell kaheksateist null null ning hääletame detsembris, olen avatud äh, aruteluks, mõttevahetuseks ning tugevaks koostööks variraportööridega, aitäh! suur tänu, härra Vuni ja nüüd võime anda sõna variraportööridele ja teistele kolleegidele, kes sõna soovivad ja proua Kriisberg soovib sõna. suur tänu. mõned sõnad selle arvamuse kohta, kõigepealt sooviksin tänada äh, meie kolleegi äh, härra Bonit tehtud töö eest. sooviksin talle ka öelda seda, et olen täiesti nõus selle projekti terminoloogiaga ja neljale punktile, millele keskendutakse. ning äh, olen ühtlasi ka üsnagi rahul sellise teema käsitlemise üle, see on väga paljutootav äh, Ehm, teema, millel on äh, tuntav Euroopa päritolu, mis on äh, ühtlasi ka seotud innovatsiooniga, näitab, et Euroopa peab olema loominguline, innovaatiline. see tegeleb ka konkurentsivõimega, teadmiste jagamise ning äh, digivaldkonna arenguga, mis kõigi eurooplaste jaoks peaks toimuma kiiremini ja paremini. ütlen seda sellepärast, et see on väga oluline äh, Ehm, ka teistes küsimustes, millest eh, enne mainisime, mida enne mainisime, mis on eh, seotud väga traagiliste nähtustega, mida meie siin komisjonis tihti arutame. Eh, loomulikult on andmeid aina rohkem, aina, need on aina mitmekesisemad ja need on ka uueks võimaluseks teadusarengu jaoks äh, E, info ja andmeteadmiste vahetamiseks ning samuti ka Euroopa digipoliitika edasiseks arenguks. loomulikult e, on väga oluline, et me e, võiks, et me ei oleks mitte kuskil sabas, vaid keskel, vaid eesotsas selles valdkonnas, võttes arvesse, millised arengud toimuvad Aasias või näiteks Ameerika Ühendriikides, kus ähm, seetõttu on meil on väga oluline oma vahendid välja töötada, et need oleks tõeliselt Euroopa vahendid. ja äh, tegemist on tõesti suurepärase temaatikaga. see tekitab ka muud, teatud väljakutseid, mida väga hästi analüüsis äh, äh, arvamus, kuid ma sooviksin rõhutada, kui oluline on kaitse ja julgeoleku valdkonnas äh, eriti selles osas, mis puudutab andmekaitset ja isikuandmete kaitset, mis on oluline mitte ainult meie komisjoni eh, jaoks, vaid ka meie kodanike jaoks. meie kolleeg rõhutas seda aspekti, sest, eh, eh, sest pilveandmed tähendavad seda, et tuleb kindlasti reeglitest kinni pidada inimisiku andmete kaitse juures, nagu te mäletate Äh, rõhutati aasta tagasi kolmkümmend erinevat riski, mis on seotud pilveandmetöötlusega. see tähendab siis seda, et äh, meil on vaja äh, tegeleda andmete jagamisküsimustega, andmete kaitsemisküsimustega ja et kõik see, mis on pilve lisatud, oleks korralikult kaitstud ja et me oleks võimalik andmeid kaitsta, andmeid jagada võimalikult turvaliselt, ma ei hakka sellest detailsemalt rääkima. ja teine väike küsimus, mis on minu meelest samuti väga oluline, see puudutab riski, et virtuaalses süsteemis säilitatud andmed võiksid, et neid võiks keegi muuta, et neid muudetakse kodanike eh, selja taga või et nad muudetaks kättesaadavad kolmandatele, kellel puudub ligipääsuõigus. näiteks eh, kui, eh, kui teenuseosutajate süsteem kokku variseb või halb kasutus või näiteks tehnoloogilised vajakajäämised Need aspektid on äh, kõik vaja arvesse võtta ja äh, meile peaks olema ühtlasi antud kogule süsteemile juriidilised garantiid. kolmas punkt, mis on samuti väga oluline ja mis puudutab äh, näiteks õiguslike, õiguslikku ligipääsu, juriidilist ligipääsu andmetele, mida võivad taotleda kolmandate riikide mm, võimuesindajad, kohtuvõimu esindajad, kohtu see on samuti oluline punkt, mille peale peaks mõtlema, ehk siis andmete kaitse ja teine väljakutse on eh, julgeoleku küsimus eh, ja vabaduse küsimus, mis on samuti eh, tõsine tähelepanuväärne küsimus ning samuti pilvandmekaitse mm, küberrünnakute vastu ja seega peaks äh, selle tegema kõik selleks, et äh, selle dokumendi abil saaksime garanteerida äh, ka taristute kaitse. see on samuti teema, millega peaks tegelema praegu, et mitte selle teema juurde tagasi tulla, kui probleemid taas esile kerkivad andmete kontsentratsioon on tõesti kahe teraga mõõk ja Eh, tahaksin pöörata sellele, et mitte ainult raportööri tähelepanu, kes on sellest väga hästi teadlik, tahaksin, et meie komisjon mõtleks selle peale ja eh, kindlasti esitatakse ka muudatusettepanekuid selles valdkonnas, aitäh. suur tänu, Natali. ja nüüd? härra Aho nüüd. ma tahaks nüüd paar sõna öelda ECR-i esindaja härra Daltoni nimel, kes ei saanud kohale tulla. arvamus äh, tundub äh, vastuvõetav olevat, äh, et see esitab mõningad muudatusettepanekud, kuid meil on hea meel öelda, et lähenemine on õige. härra Dalton tervitab eriti seda, et arvamus tunnistab, et üldine andmekaitsemäärus püstitab juba äh, sobiva raamistiku ning meil pole rohkem äh, õigusloomelist tööd selles osas vaja rohkem ära teha ja järgmisena saab sõna proua Tars Argentiini. suur tänu teile, esimees. Euroopa pilveandmestöötluse algatus, eriti just äh, teadus ait-, toetamise eesmärgil on väga positiivne näht, meil toimus äh, Eh, eelnev arutelu sellel teemal kahe tuhande kolmeteistkümnendal ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja eh, Nelli Kruus eh, hakkas sel hetkel välja töötama Euroopa pilveandme arendust, kuid õnnetuseks algas sellega tegelema Hewlett Packardi ja samas toimus, toimusid uurimised Snowdeni äh, paljastuste kohta ja oli selgelt näha, et äh, oli vajadus andmekaitse järele kui ka äh, võimalus ettevõtete jaoks välja töötada Euroopa pilv, äh, andmete pilv, mis võiks kasutada ära Euroopa õigust konkurentsieelisena eurooplaste jaoks ja ka nende jaoks, kes tulevad väljaspool Euroopa Liidu ja soovivad meie pilve Äh, andmeid salvestada, aga jagab Euroopa Komisjon välis Hewlett Packardi. me ei ole sellest viimasel ajal enam eriti midagi kuulnud, samas aga hea, et me selle teemaga jälle tegeleme ning äh, et äh, meil on Euroopa pilvetöötluse, pilveandmetöötluse algatus olemas, et aidata Euroopa teadlasi ja nende tööd. nüüd vaadates seda materjali, on selge, et peame toetama omaenda äh, ID-tööstust ja see on üks võimalus sellega tegeleda, aga samas peame eh, andmekaitse osas olema väga ettevaatlikud. igasugused eh, pilve, mis eh, säilitavad andmeid, võivad ohtu seada inimeste eraelu ja komisjon leiab samas, et see on kõrval, see tähtsusega küsimus, samas kui minu meelest on see peamise tähtsusega küsimus, on oluline et inimesed äh, saa-, kasutajad saaksid usaldada süsteemi piisavalt, et oma andmeid selles säilitada ning seda peaksime samuti rõhutama. ning äh, ma ei ole üldiselt nõus sellega raportöör, et et äh, pseudonüümide kasutamine ja anonüümiseerimine viiks meid kuhugi edasi, oleme näinud, et et äh, on võimalik äh, tagasi tulla reaalandmete juurde, et siis need ei ole enam kasutatavad. ma ei tea, kas olete näinud äh, viimast hiljutist panoraamatut Aksa televisioonis, mis näitab seda, mida on teada Euroopa kodanike kohta, aga tõelise andmete pseudonüümide kasutamine andmete juures ei ole õige tee edasi. meie esitame mõningad muudatusettepanekud äh, ja äh, ka rõhutame vajadust äh, hästi teostatud enkrüpteerimise järele, kuid ootame huviga head arvamust sealt komisjonilt, et mul oleks võimalik pilveandmetöötlus algusest peale uuesti teha. suur tänu kui rohkem kolleegid sõna ei soovi, siis paluksin ma, et komisjon vastaks. Aksel, palun. aitäh, härra esimees. ka mina kiidan raportööri, isegi kui me siin komisjonis vaatasime seda küsimust ainult kodanike vabaduste ja õiguste äh, nurga alt, aga tegelikult digitaalses maailmas tõesti infopilvel on väga palju erinevaid nüansse. muidugi on väga tähtis mõelda selle peale, et arvestatakse põhiõigustega, tagatakse andmekaitse, aga see tähendab ka seda, et meil tuleb konkurentsi kaitsta ja majandust kaitsta ning need uued äh, probleemid, mis tekivad, äh, nagu näiteks äh, droonide või siis ka juhita autode puhul on see, et meil on vaja juurdepääsu pilvedele. ma ei kujuta endale ette, kuidas see kõik teistmoodi üldse toimida saaks ja just sellepärast on meil siin vaja siiski mingi uks avada. see, mida kolleeg Sargentini ütles, andmete töötlemine meie arvates anonüümiseeritud andmed on anonüümsed siis, kui ei ole enam võimalik öelda, kellele nad kuuluvad. kui on seda võimalik teha ja on võimalik isikut siiski andmete taga identifitseerida, on tegemist isikuandmetega ja neid tuleb hallata hoopis teistmoodi. nii et see anonüümiseeritud andmetega ja pseudon- öö, pseudonümiseeritud andmetega on see olukord hoopis teistsugune, eriti just nende pseudonümiseeritud andmete puhul just tervisevaldkonnas on meil vaja neid kasutada ja tõesti, muidu võib igaüks öelda, et äh, miks on teda vaja teistmoodi ravida kui teisi või miks peaks teda eelistama. nii et just sellepärast andmete salvestamine minu arvates ei ole üldse mitte ohtlik, vaid ohtlik on hoopis see, kuidas neid kaitstakse, kuidas on juurdepääs neile korraldatud. tõesti, nii et meil oleks siin vaja mingit äh, andmete haldajat, Äh, kes siis kaitseb neid andmeid, kontrollib nende kasutust, mingi lahendus on igal juhul vaja leida. me peaksime olema rohkem avatud äh, ja loovamad ka tegelikult andmete suhtes äh, ja mõtlema ka selle peale, et millised erinevad võimalused andmetest siiski tulevad ja kuidas neid kasutada nii, et siiski isikuandmed oleksid kaitstud. ja sellepärast meil on vaja paremat juurdepääsu andmepankadele ja kui on rohkem mudeleid kui näiteks anonüümiseeritud ja psü-, pseudonümiseeritud andmed, siis muidugi see oleks väga tore. just sellepärast me tõesti peaksime väga loominguliselt lähenema nendele küsimusele selleks, et me saaksime ka isikuandmeid siiski kuidagi kasutada, ükskõik, kas neid siis anonüümiseeritakse või neile pannakse peale mingid pseudonüümid. ma ei taha komisjoni siin nüüd väga äh, Ähm, kiusata, aga äkki te siiski ütlete paar sõna omalt poolt, kuidas on lood selle Euroopa teaduspilvega? ma arvan, et tegemist on väga tähtsa projektiga ja arutelu sel teemalgi on üleoluline meie jaoks eraelu puutumatu seisukohast, andmekaitse seisukohast ja tahaks teada, mida nüüd komisjon arvab, kuhu me oleme välja jõudnud. ja siis saavad veel kolleegid ka kommenteerida omalt poolt, kui soovivad. Your... suur tänu. me tervitame teie komisjonis tehtud tööd ja teie panust ITRE komisjoni raporti eelnõusse. nüüd, mis puudutab seda tööd, mida komisjon praegu teeb Euroopa avatud teaduspilve vallas, siis me oleme juba käivitanud konsultatsioonid sidusrühmadega hindamaks seda, eh, millistel tingimustel oleks kõige parem seda eh, algatust realiseerida. tähtis on loomulikult põhiõigustest kinni pidada ja eraelu puutumatuse kaalutlused arvesse võtta ning kindlasti peame mõtlema ka uutele õigusaktidele, mis esitatakse menetlusse eh, andmete vaba liikumise algatus on üks nendest. nii et me arvame, et äh, kõigeks kulub veel pisut aega, sest konsultatsioonid tuleb kõigepealt lõpule viia ja ära kuulata kõikide sidusrühmade seisukohad, kõikide arvamuse, keda see algatus puudutab, peame ära kuulama kõigepealt nüüd, mis puudutab üldist andmekaitsemäärust, siis me tervitame seda, mis kajastub raportis ja oleme nõus, et harmoniseeritud lähenemis peab määruse rakendamisel aluseks olema ja see aitab meil ka meid eh, avatud eh, teaduse pilve algatuse puhul. Eh, see võimaldab koostööd teha teadusuuringute vallas teaduritel ja samas ka isikuandmeid kaitstakse korralikult. suur tänu, ma tahan veel lisada ühe asja. proua Sargentini juba rääkis sellest. nimelt, kui me arutasime Eh, seda esialgset algatust, siis andsime omalt poolt terve rea soovitusi viimase koosseisu ajal siin parlamendis ja kõige vastuolulisem küsimus oli see, et me tahame eh, tõesti edasi liikuda selle teemaga kolleegidele ehk meenub, eh, millised olid reaktsioonid et tahetakse harmoneeritud lähenemisviisi, mis osutub tõkkeks ja loob müüri meie ümber. et selline pilveandmetöötlus on seni olnud ameeriklaste jurisdiktsiooni all, aga nüüd tahetakse kohapealset pilveandmetöötlust kehtestada ja ma olen väga nõus proua Kriisbekiga. tema rääkis siin kogu komisjoni nimel, et et me oleme eh, sellest klišeest nüüd üle saanud, et mingeid müüre rajada. Eh, jah, meil on nüüd eh, asjade interneti teema käsitlusel. me tahame loomulikult konkurentsieelist ja oma oskust teabele tuginedes oma avatud teaduse pilve luua. see on küll väike arvamus mille meie koostasime, aga äh, tähtis ikkagi see anonüümsete ja pseudonüümiga varustatud andmete valdkond, eraelu puutumatus ja andmekaitse. Äh, meil on piisavalt pädevust, äh, et oma sõna kuuldavale tuua selles raportis ja tähtis on nüüd tempokalt edasi liikuda ja tõesti see klišee peab kaduma, et nüüd hakatakse müüri looma vastuseisuks USA domineerimisele. jah, meil on piisavalt juba oskusteadmisi, et väga kiiresti mm, siin edasi liikuda. ja loomulikult väga palju on eraelusse puutuvat ja andmekaitsega seonduvat nii et meie arvamus hõlmab just neid valdkondi ja kolleegid tahavad veel muudatusettepanekuid kindlasti teha, et tekst veelgi kasulikumaks osutuks. mul on hea meel selle arutelu üle ja ma loodan, et meie komisjoni pärand jääb minevikku, sest pisut nagu alahinnati selle teema aktuaalsust ja tähtsust meie komisjonile tollal Eh, nii et härra Pooni saab nüüd teha mõned kokkuvõtted. suur tänu kõigi ettepanekute eest. meil on vähe aega nüüd, aga ma usun, et me saame selle aja väga viljakalt ära kasutada eh, no,. tubli, tublile koostööle, eh, ka muudatusettepanekud läbivaatamisel. ma arvan, et väga oluline on see, et meie sõnum ja meie soovitused siin libekomisjonis Äh, komisjoni algatuse kohta oleksid äh, väga kõnekad ja tähtis on hea tasakaal leida kõigi nende aspektide vahel, mis puudutavad eraelu puutumatuse kaitset, julgeolekut, põhiõigusi ja meil on jah, üldine andmekaitsemäärus olemas ja täpselt äh, me mõistame ja tõlgendame selle määruse sätteid ja tänu sellele me ka eh, teame paremini, kuidas pseudonüümidega varustamist ja anonüümiseerimist paremini kasutada. me räägime siin pilvandmetöötlusest ja salvestusest mm, ja digitaalsetest arengutest ja me ei räägi sellisest pilvest mis koguks isikuandmeid eh, puhtal kujul. me räägime pilvest, mis võimaldab jagada teaduslikke andmeid, mis tähendab, et eh, isikuandmed eh, on seal pärast juba töötlemist, mitte isikuandmeid ei koguta sinna. siin on tähtis see, kuidas eh, on kõigepealt teadlased andmeid töödelnud vastavalt andmekaitse määrusele, see toimub väga rangelt ja pärast juba jagavad neid töödeldud andmeid. ja siin võib-olla on vaja veel täiendavaid kaitsemeetmeid, mida me peame ka kirjeldama, nii et suur tänu teile kõigi ettepanekute eest. nii et ootame veel edasigi tublit koostööd. suur tänu jah, meil on kõigil praktika olemas anonüümseks ja muutmisel ja pseudonüümidega varustamisel. aga läheme nüüd kohe edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, kolmteist, see on Frontexi teema, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti teema. ja meie kolleeg Fabrice Legeri, eh, peadirektor, on Eh, ka juba meiega liitunud ja tuleb, võtab koha sisse siin. ja ma juba alustan selle teema sissejuhatamist. tegemist on eh, ettekandega selle kohta, kuidas uus Euroopa piiri ja ranna, ranniku valvemäärust on rakendatud et nagu te teate, see uus määrus piiri- ja rannikuvalve Äh, loomiseks jõustus kuuendal oktoobril ja pärast seda härra Legeeri, nagu te teate, on juba käinud meie kuulamisel Schengeni küsimuses, see oli kaheteistkümnendal oktoobril ja seal härra Legeeri rääkis sellest, et korraldatakse agentuuris tulevikus ka sellised haavatavuse hinnanguid nüüd me palume, et te räägiksite meile viimastest seisust selle uue määruse rakendamisega ja ka tutvustaksite oma mitmeaastast programmi. vastavalt määruse artikli kuuskümmend neli üks peab agentuur vastu võtma mitmeaastase planeerimise dokumendi ja ka e, iga-aastase e, planeerimise dokumendi kolmandaks novembriks igal aastal ja öö, e, peab arvestama ka komisjoni arvamusega ja konsulteerima parlamendiga. nii et eh, sellest me tahame täna rääkida ja kindlasti, kui on mingeid muidki küsimusi tõstatada, eh, siis eh, loomulikult me palume teil vastata küsimustele, mis kolleegidel on teie mm, ametikohta nii et viisteist minutit kõigepealt härra Legeeri ettekandeks teile ja siis juba kolleegid saavad küsimusi esitada. nii et palun. suur tänu, härra esimees. lugupeetud parlamendisaadikud, suur tänu, et kutsusite teile külla. ma alustan sellest, et võtan kokku öö, Frontexi mitmeaastase programmi töödokumenti, mis hõlmab aastaid kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat üheksateist. Teile võib-olla meenub, et see dokument on selline keskpika perspektiiviga strateegiline tööplaan. see on malliks äh, kõikidele teistele ametitele. see on üsna paks dokument, te teate, aga ma üritan siiski kõige tähtsamast rääkida. Eh, asjade seisust. aastal kaks tuhat seitseteist eh, on plaanid tehtud, aga tegemist on muidugi sellise areneva dokumendiga ja see vaadatakse järk-järgult läbi järgmisel kuul, eh, ka järgmistel aastatel tehakse seda, sest see ju hõlmab perioodi kuni aastani kaks tuhat üheksateist välja aga loomulikult me oleme valmis tulema parlamendi ette tagasi ja rääkida, millised on arengud olnud mm, järgmistel kuudel ja ka järgmisel aastal. kõigepealt teile selgituseks, et on neli mitmeaastast eesmärki meil, mis on üles loetletud ja ma üritan teile selgitada, mida see konkreetselt tähendab. kõigepealt on eesmärk eh, teadlikkus, awareness see teadlikkus tähendab seda, et ameti eesmärgiks on saada ülevaade olukorrast, tuginedes operatiivteabele ja analüüsides olukorda, millised muutused on toimunud, millised on ohud, riskid ja kuidas see mõjutab Euroopa Liidu välispiiride julgeoleku olukorda. ja loomulikult eh, see peab mõjutama ka Euroopa Liidu sisejulgeolekut, vaba liikumist meil on mõned konkreetsed meetmed kavandatud, mis puudutavad tehnoloogiat, võitlust kuritegevuse vastu, sest nüüd on meil ka julgeoleku vallas uus mandaat, nimelt terrorismi ärahoidmine, see kõik puudutab teadlikkust. teine eesmärk on reageering. see on Äh, üks valdkond, kus me etendame peatähtsat rolli ja viime ellu Euroopa Liidu kontseptsiooni integreeritud piirivalve kohta. ja eriti äh, välispiiride kontrolli vallas seda. ja igasugused hädaolukorrad, äh, siis me anname tõhusat tuge liikmesriikidele. on veel üks eesmärk, mis on, nimi on areng, development. see puudutab äh, Äh, seda, et meie amet peab välja töötama paremad tegevuskavad, pädevuse, tehnilise suutlikkuse ja edendama harmoneeritud norme, standardeid ja tegevuspraktikaid, sealhulgas ka tagama koolituse ja koostalitusvõime liikmesriikide vahel, erinevate õiguskaitseorganite vahel, kes on, tegevad välispiiridel ja neljas eesmärk on performance, sooritus. eesmärk on tulemusi saavutada, tuginedes kohaldatavale õigusele, siis meie uuele mandaadile, mis oktoobrikuus jõustus. ja siia alla kuulub ka põhiõiguste eh, edendamine või järgimine eh, missioonidel välispiiridel ja siin on ka finantsmõõde, sest see sooritustulemused eh, puudutavad ka kõige kuluefektiivsemaid eh, meetmeid, eh, et me kasutame vahendeid kuluefektiivselt, on ju meie eesmärgiks. nii, see neli mitmeaastast eesmärki on meil, aga on ka strateegilised eh, suunad ja siin ma tahaksin kuus välja tuua. dokumendis te leiate võib-olla ka selliseid mõisteid nagu strateegiliste meetmete valdkonnad, aga sellised dokumendid on alati pisut keerulised ja mm, esimest korda, kui parlamendiga konsulteeritakse selle dokumendi üle, mis Frontex on koostanud, mm, võib-olla asjad natuke keerulised, aga me üritame kohandada seda teksti ja paremaks muuta tasapisi oma mandaadi raames. Need strateegilised valdkonnad siis, kus me tegeme, need on, meil on tegemist ju tegevuspõhise eelarvestamisega. Äh, ma siin väga põhjalikult sellest ei räägi, aga kui küsimusi on, siis palun, loomulikult hea meelega vastan ka teie finantsküsimustele. aga strateegilised suunad sisuliselt on järgmised. esimene on äh, operatiiv- ja tehnilise strateegia rakendamine integreeritud piirivalves, piiride kaitsmisel. see integreeritud piiride kaitsmine on midagi, millega me tegeleme uue mandaadi kohaselt, nimelt operatiiv ja strateegiline üheskoos piirivalve me töötame välja selle koos liikmesriikidega ja vastavate asutustega Euroopa Liidu tasandil. et ma usun, et seetõttu me saame siin libekomisjonis sellest ka pikemalt rääkida, kui te seda soovite. ja tahaksin äh, integreeritud piirikaitsest rääkida ka meie kaitsetuse haavatavuse hindamisest ja lähetamisest. Äh, see hinnang meie ka haavatavusele on uus algatus vastavalt meie mandaadile ja tahaksin rääkida ka, et me taotleme paremat koostööd kõigi õiguskaitseasutustega, politsei, toll, piiri, rannikuvalve, sest nüüd on meil suuremad pädevused julgeoleku vallas ju, võitlemaks organiseeritud kuritegevuse vastu, sealhulgas ka terrorismi vastu. nii et nüüd on meie tegevussala integreeritud piiride kaitse laienenud ega piirdu ainult rändega. nüüd teine strateegiline suund on merendusmõõtme tugevdamine meie ametis ja see on selle integreeritud piirihalduse üks komponent, aga ka tulemus või tagajärg. jällegi arendame koostööd ja parandame olemasolevat koostööd teiste ametkondadega liikmesriikide tasandil, aga ka Euroopa Liidu tasandil. näiteks Euroopa Merendusagentuuriga ja Kalanduskontrolli agentuuriga, aga samuti tolliga ja kõigi õiguskaitse asutustega, kes tegelevad eh, merenduse valdkonnas. nüüd eh, olukorrast ülevaade Euroopa mm, eh, olukorrast sellise pildi andmine peab paremaks muutuma ja meie otsingu- ja päästefunktsioon on samuti tugevnenud. me saame nüüd paremini koostööd teha kas ühisoperatsioonide kaudu, nagu Trident ja Poseidon, nagu juba on toimunud, aga me saame nüüd koostööd teha ka kolmandate riikidega, kui vaja. nüüd kolmas strateegiline suund on rände haldamine välispiiridel ja e, rände haldamise tugirühmad on meil nüüd e, komisjonil Aitame ka mitmesuguseid vastuvõtukeskusi luua, uues mandaadis on ka sellele rohkem rõhku pandud ja neljas strateegiline suund on naasmine, naasmise valdkonnas ja siin meie amet töötab välja sellised reservid, mida me peame tegema vastaselt uuele määrusele eskort juhtide reserv, seirajate reserv, meil on erinevad nimekirjad reservidest, samuti osutame tehnilist toetust liikmesriikidele identifitseerimise vallas, et saaks reisidokumendid kolmandatest riikidest kätte, oleme neile abiks ja tasapisi me tahame koordineeritumat lähenemisviisi välja töötada liikmesriikide vahel ja erinevate talituste vahel, ka liikmesriikide sees on see mõnikord vajalik et tõesti oleks integreeritum naasmise haldus meil korraldamine. ja see loomulikult puudutab ka põhiõigusi. see, põhiõigused on ameti kõikides tegevustes kajastatud. nüüd viies strateegiline suund on koostöö kolmandate riikidega kogu uue mandaadi ulatuses ja siin tahaksin rääkida kontaktametnike paigutamisest kolmandatesse riikidesse. see algas juba sel aastal, enne kui me saime uue mandaadi. meil on üks kontaktametnik Türgis, teile ehk meenub. Äh, aga nüüd asi laieneb Türgilt ka teistele riikidele, oleme välja töötanud äh, ka strateegia siin ja juhatus võttis juba selle meie uue strateegia vastu koostöö kohta ja nüüd on meil võimalik ka ühisoperatsioone korraldada kolmandate riikidega. nüüd kuues ja viimas strateegiline suund on ka kirjas meie dokumendis, see on operatiiv- ja finantssuutlikkuse tugevdamine see puudutab tehniliste vahendite, inimressursside paremat haldamist, mis liikmesriigid meie käsutusse annavad. tähtis on, et neid kasutataks tõhusamalt, hallataks tõhusamalt ja ka äh, agentuuri enda tehniliste vahendite haldamine käib siia alla ning koolituspoliitika, mis me oleme agent-, agentuuris Agentis välja töötanud, peab tagama, et meil oleks paindlik, samas väga kvaliteetne personal ehm, meie piiridel. Need on need strateegilised suunad ja kui tohib, on, räägin ka sellest, millised on olnud kõige viimasemad meetmed, mida me oleme võtnud uue mandaadi rakendamiseks. kuuendal oktoobril käivitus see mandaat nüüd naasmise vallas näiteks oktoobrikuus koostasime naasmistaotlused, komisjoni infosüsteem oli suureks abiks, liikmesriigid saavad nüüd selle kaudu oma tagasisaatmisvajadusi registreerida. nüüd, mis puudutab kaebuste lahendamise mehhanismi, nüüd meie ameti veebilehel on selline kaebuste vorm üles pandud, need isikud, kes tahavad kaebuse esitada, saavad seda vormi abil teha. kõik dokumendid, mis puudutavad äh, seda kaebuste menetlemist äh, ja seadused, mis seda puudutavad, on seal ka olemas. nüüd äh, kindlasti liikmesriikide kontaktpunktide võrgustik on midagi, mida peaks veel äh, Äh, tugevdama. Äh, ja meie ameti põhiõiguste äh, ametnik peaks leidma partnerid kõikides vastavates liikmesriikides ning tähtis on ka dokumentide tõlkimine kolmandate riikide keeltesse ja koolitus, seda me teeme ka. nüüd, mis puudutab rannavalvet, siis siin me praegu peame läbirääkimisi Euroopa Mereohutusametiga ja Kalanduskontrolli ametiga. Need ei ole veel lõpule jõudnud, aga operatiivkoostöö on meil süvenenud. pilootprojekt oli meil eh, kalanduse kontrolli ametiga koos ja tänu sellele oli võimalik tuvastada ja dokumenteerida illegaalset kalapüüki näiteks patrullimist saab niimoodi mitmeti ära kasutada, palju tõhusamalt. ja möödunud nädal esimest korda Euroopa koostöö eh, rannavalvevõrgustiku esindajate vahel leidis aset, see oli selline avalöök, uus võrgustik on loodud, mis õiguskaitseamet teid ühendab, kui neil on pädevus merendusküsimustes. võtsime vastu ka oktoobrikuus juhatusega metoodilise dokumendi ja järgmisel nädalal juhatus saab juhatus minult ettepaneku selle kohta, mis puudutab puudutab järgmise aasta eesmärke veel, selline võrkviimistlus, mida me nüüd liikmesriikide poolelt ootame, et nad meie võrgustikku mobiilsuse hindamise võrgustiku omad esindajad määraks. nüüd need uued ressursside res, reservid ka valmivad õigeks ajaks. mõned on juba juhatuses kinnitatud, ülejäänud kinnitatakse järgmisel nädalal agentuuri juhatuses ametijuhatuses. nüüd, mis puudutab koostööd kolmandate riikidega, siis eeltingimuseks, enne kui eh, mingi ühisoperatsioon korraldatakse kolmandate riikidega, on vaja sõlmida selline näidisleping ja see on Euroopa Komisjoni ülesanne. et komisjon konsulteerib ametiga ja siis käivitab selle ja meie ameti seisukohast ja liikmesriigi seisukohast on oluline see, et oleks ka õiguslik kaitse meie ametnikele eh, ja meie varadele, kui me tegutseme kolmandates riikides. tähtis on, et impordimakse ei kehtestataks. see on jah, elementaarne, aga see on nüüd kirjas sellistes kokkulepetes. juhatus kinnitas ka strateegia mis puudutab geograafilist mõõdet, siis kontaktametnikud lähevad Nigerisse meil, samuti Balkani piirkonda ja järgmise lainena me oleme juba äh, identifitseerinud ja juhatus oli päri, et Põhja-Aafrika riike, Lääne-Aafrika riike veel nimetame juurde, samuti Somaalia poolsaar ja ka siiditee riigid on need, kes on meie geograafilised äh, prioriteedid järgmiste meetmete puhul. nüüd integreeritud piirihaldus, ma juba ütlesin, et me õige pea teeme ettepaneku operatiivstrateegia kohta selleski valdkonnas, aga ma tahaksin rääkida ka värbamisest ja kuidas asjad sellega on. jah, parlamendis siin on arutatud seda teemat. tähtis on, et ennaktempos asjad toimuksid, aga see eh, eh, seondub teie aruteludega, aga me tahtsime viiskümmend ametikohta kahesaja kahekümnest juba eh, käivitada aastal kaks tuhat seitseteist, nii nagu komisjon välja pakkus. me juba värbamismenetluse oleme käivitanud ja oleme otsinud ja leidnud sobilikke kandidaate, kellele need ametikohad võiksid minna. ja nüüd viimane näide isegi on pikale läinud. läbipaistvus ja aruandlus. loomulikult libekomisjonis ma olen ka juba öelnud, et rohkem ressursse ja volitusi ametile tähendab ka suuremat aruandekohustust. asi on paranenud, näiteks juurdepääs dokumentidele, läbipaistvus, üksuse lõime oma äh, ametis, et paremini vastata, kui mingid päringud tulevad ja soovitakse juurdepääsu dokumentidele avalikkuse hulgast. nii et sellised lood on meil uue mandaadi rakendamisega ja nüüd ma olen valmis vastama teie küsimustele, kui neid on. tänan. aitäh, härra Legeri. Te olete siin selleks, et Ähm, rääkida määruse rakendamisest, aga ma olen veendunud, et kolleegid soovivad küsida ka teiste küsimuste kohta, mis kõik puudutavad äh, siis äh, Frontexit, nii et ma eeldan, et te olete valmis vastama ka nendele äh, meil on tõesti pikk nimekiri sõnasoovijatest ja sellepärast ma annan kõigepealt sõna variraportööridele sõna, et nad saaksid küsida määruse kohta ja siis saavad äh, sõna teised liikmed. kolleegid, äh, rääkige paar minutit palun selleks, et me saaksime ka vastuseid äh, külaliselt, sest siin on tõesti väga palju tähtsaid küsimusi, mis on viimastel päevadel tõstatanud just selle agentuuriga ja praeguse olukorraga nii et äh, alustame siis Natali Kriisbekist ja määrusest. Natali, palun. suur tänu, esimees. suur äh, tänu äh, ka meie külalisele, nagu alati väga selgelt ja konkreetselt rääkisid, räägin kiiresti, sest aega on vähe. mul on hea meel selle üle et äh, sellel uuel ametil, sest mina arvan, et see on nüüd tõesti täiesti uus amet, on nüüd ka uus missioon isegi Euroopa aruteludes ei ole tihtipeale aru saadud, et on olemas äh, ka uued vahendid. ning see uus süsteem äh, muidugi ei suuda kõiki meie probleeme lahendada ja ka mina oma, minu äh, Äh, valijad, kui ma räägin, mismoodi uus amet toimib, äh, millise mudeli alusel, siis räägin ka sellest, kui suur väljakutse meie ees seisab äh, ja üritan võimalikult täpselt ennast väljendada ja selgeks teha, et see ei suuda absoluutselt kõik suured probleemid lahendada. aga igal juhul see võib-olla võimaldab konsolideerida liikumisvabaduse ja Schengeni süsteemi Eh, paar tähelepanekut eh, küsimuste koha peal. kõigepealt tahan öelda, et mul on hea meel uue ameti üle ja võib-olla mõned väikesed küsimärgid on või kõhklused, mis võivad tunduda pisut ebamugavad. Te rääkisite oma strateegilistest suunistest, rääkisite tagasisaatmisoperatsioonidest äh, väga paljud meie seast tõstatasid äh, muresid äh, sellel teemal, nende operatsioonide teemal, mis äh, toimuvad piiri peal, ehk siis inimesed saadavad, saadakse piiri pealt koheselt tagasi ja ja praegusel hetkel on meil nii-öelda selline hall ala, see võib tähendada inimeste jaoks ohtu, võib toimuda rikkumisi, kas on toimunud rikkumisi, võib-olla on see küsimus väga äh, siiras ja te kindlasti ütlete ei, tahaksin teada ka seda, kas äh, on inimesi, kes on tagasi saadetud ilma, et nad oleks saanud oma asüülitaotluse soovi esitada mõnes liikmesriigis. ja teiseks äh, väike küsimus, mis on samuti võib-olla raskesti vastatav, mitmeid intsidente on raporteeritud piirivalve relva kandmise kohta uue ameti tegevuse toimimise raames, kuidas selle olukorraga siis on pa,? pagulasi äh, kandvad laevad äh, annavad inimkaubitsejatele suurel hulgal raha, kuid äh, sooviksin teada, kas sellel teemal on samuti mingeid arutelusid toimunud ja kolmas lühike küsimus, mis on samuti keeruline. milline on olukord Türgi rannikul Euroopa välispiiri ja Türgimaa vahel, aitäh okay,. Second... aitäh, teine variraportöör on Ska Keller, palun. aitäh, härra Leggeri, tulemast siia ja meile selgitamast mandaati ja mul on teile mõned küsimused mis puudutab kaebemenetlust, te ütlesite, et äh, need on internetis aga mis probleem on nende kontaktpunktidega liikmesriikides? kas teil ei ole seal kedagi, kas neid kontaktpunkte pole loodud või milles on probleem? siis kui tohib, ma pakuksin välja, et väga hea oleks, et kui see kaebemenetlus seal internetilehel oleks ka selgelt kohe leitav, sest praegusel hetkel on see väga raske. nii et põhimõtteliselt nii-öelda pro forma on see täidetud, see nõue, aga tegelikult mitte päris. Te rääkisite, et te juba ka värbate inimesi, kuid meie ei ole näinud näiteks siin seda, et äh, põhiõiguste ameti inimesi oleks värbama hakatud. Neil on ju toetust vaja, nii et tundub, et äh, äh, inimõiguste ametis ei ole neid ametikohti loodud, siis äh, piirivalve, te ütlesite, et äh, paika on pandud kriteeriumid, aga et kas on teil ka nüüd liikmesriikidelt juba saadud ähm, mingi arv äh, piiriametnikke ja milliste kolmandate riikidega te kavatsete äh, koostööd teha, need, keda te mainisite, Balkani riigid, Põhja-Aafrika riigid äh,, Äh, ja Somaalia poolsaar, me ei saanud seal akustiliselt kõikidest nimedest aru. Mm, nii et tahan teada, mida te täpselt nende riikidega kavatsete teha. siis on räägitud ka kahest äh, Kreekast väga julmalt tagasi saadetud juhtumist, kus inimesed lükati lihtsalt üle piiri tagasi, nii et äh, kas siin Frontexil on mingid meetmed, on täiesti selge, et Frontex ei otsusta, kas inimesed saadetakse tagasi või mitte. kui Frontexi ametnik on kohal, kui Frontexi lennukit kasutada, siis kas te ei arva, et midagi tuleks muuta, et selliseid vägivaldseid juhtumeid ei korduks? ja Frontex äh, korraldas ka konverentsi rannikuvalve kohta mõned päevad tagasi ja ka Austraalia oli sinna kutsutud ja ma tõesti tahan teada, mida te tahate Austraalia piirivalvelt õppida? päris palju küsimusi oli seal, loodan, et panite kõik kirja. ja vist peaksime kõigepealt need vastused ka ära kuulama, nii et tõesti palun pidage kahest minutist äh, kinni, kallid kolleegid, muidu on väga raske ka vastuseid saada nüüd härra Tepre, võtame järjest selle järgi, kuidas te sõna soovisite. Gerard, palun. suur tänu, esimees. Mm, tere tulemast teile. Äh, väga hea meel on alati teid siin kuulata. Te räägite alati väga selgelt, äh, väga täpselt. Äh, mul on kolm küsimust. kõigepealt mind äh, väga huvitas äh, Le Monde'i poolt avaldatud artikkel paar päeva tagasi, see oli üsnagi pikk artikkel, mis tõestas, et terroristide seas, kes tegutsesid Pariisis ja Brüsselis, oli äh, enamus Süüriast võidelnud, neist enamus oli Süürias võidelnud ja nad olid illegaalselt tagasi tulnud Euroopasse tulnud. ma keeldun panemast muidugi võrdusmärgi terroristide ja äh, ja mm, pagulaste vahel, seda tehakse Euroopas liiga tihti. aga kui ma nüüd äh, usun Europoli terrorismi koordinaatorit, äh, kes, äh, siis tema ütleb, et umbes tuhat on neid, kes tulevad Süüriast, Iraagist tagasi Euroopasse. kas te arvate, et praegune, see julgeolekuvõimalused võimaldaks äh, piiridel piisavalt adekvaatselt tegutseda, et suured, suuta eristada äh, võimalikult problemaatilisi saabujaid teistest, kes seda ei ole. ning teiseks, Euroopa immi-, äh, Belgia immigratsiooniminister ütles avalikult, et ta kutsub tagasi kõik Belgia eksperdid, kes olid saadetud Kreekasse sest äh, nende äh, julgeolek ei ole enam tagatud. ja äh, ta ütleb, et neid inimesi, neid eksperte pidevalt ähvardati. kas selline väide on usaldusväärne, usutav? kas sellised asjad seal toimuvad ja kui toimuvad, siis kuidas sellist olukorda lahendada, aitäh! Um, is... aitäh! järgmisena Kristiin Deland. <clears throat> suur tänu teile, et te siia tulite. Eh, ma tulen tagasi kahe punkti juurde. kõigepealt eh, koo-, eh, piirivalvurite, piirikaitsjate koolitus, kus, kui kaugel oleks uue määruse sissejuurutamisega ja kas äh, näiteks eriti just laste ja haavatavates olu-, haavatus olukorras inimeste äh, aitamiseks, ka selles osas on koolitus piisav. ning teiseks äh, tahaksin öelda seda, et äh, meie äh, muuhulgas oleme dokumentide seas saanud Kosovo lepingu kolmekümne viiendast maist eelmisel aastal ja see avaldati internetis. E-, Euroopa Parlament ei teavitata piisavalt äh, Äh, sellistest äh, lepetest, mis on kaheksateistkümne riigiga sõlmitud, kuidas see igapäevaselt peab tähendama, kas võiksite konkreetseid koostöönäiteid tuua kolmandatest riikidest, kellega sellised lepingud on sõlmitud äh, ja kui kaugel oleks see sellisel juhul Türgiga ning veel? iga-aastases aruandes on öeldud, enamus töölepingud peavad parandust leidma vastavalt uuele määrusele, eh, mis puudutab Euroopa piirivalvet ja piirikaitset ning eh, sealjuures muidu juuratakse erilist tähelepanu, eh, tähelepanu põhiõiguste kaitsele. kuidas on võimalik selliseid olemasolevaid lepinguid parandada, et nad vastaks praegustele, praegu kehtivatele nõuetele? ning vastavalt äh, artiklile viiskümmend neli ütleb, et äh, uus amet peab tegema, peab teavitama Euroopa Parlamenti enne, kui sellised töölepingud sõlmitakse. ja see tähendab seda, et äh, enne peame meie saama infot, kui sellised lepingud sõlmitakse, nagu see näiteks võib öelda Maroko, Tuneesia, Senegali, Mauritaania, Egiptuse ja Brasiilia kohta kas võiksite meile öelda eh, läbirääkimiste seisukohta Liibüaga, kas eh, toimuvad läbirääkimised ka veel muude kolmandate riikidega, aitäh! Um, eh, proua Swinberg, palun! aitäh, härra esimees ja suur tänu ka härra Legerile antud informatsiooni eest mul on siiski mõned küsimused. juba kaks ja pool aastat olen selle parlamendi liige. Mare Nostrumiga hakkasime pihta, siis järgnes vahendite kolmekordistamine Frontexile selleks, et ka Mare Nostrumi ülesanded üle võtta. nüüd on meil jälle täiesti uus versioon Frontexist. mis toimub, ma ei saa sellest täpselt aru sest ma soovin välispiiride kaitset, aga vanal, vanal Frontexil oli põhiliseks ülesandeks äh, päästetöö umbes üheksakümne kaheksa protsendi ulatuses, aga nüüd ma tahan teada, kas Frontexi uueks ülesandeks on ikkagi ka piiridevalve või nad tegelevad ikkagi edasi ainult inimeste otsimise ja päästmisega? eelmisel aastal võttis Rootsi vastu väga palju sisserändajaid ning Rootsi siseminister ütles, et on kavas vähemalt kaheksakümmend tuhat nendest tagasi saata. kas teie kavatsete aidata Rootsit nende väljasaatmiste Äh, puhul, et kui, et kas liikmesriigid saavad siis öelda, kui palju neil on abi vaja ja ma tahan teada, kas te olete valmis seda abi liikmesriikide väljasaatmiseks siis ka andma, et tahan teada, kas toetate Rootsit, kui me kavatseme kaheksakümmend tuhat sisserändajat uuesti välja saata. nüüd lugesin, et äh, Itaalias on jällegi rändesurve suurenenud ja et äh, ma lugesin, et viimastel kuudel on rekordarv sisserändajaid jõudnud Itaaliasse. eelmisel aastal kuulsime, et oli probleeme just inimeste otsimise ja päästmisega, sellepärast et äh, agressiivsed inimkaubitsejad äh, ähvardasid äh, relvadega Frontexi inimesi, nii et tõesti, me ei saa endale lubada seda, et kui üks koridor kinni pannakse, siis teisel pool see voog isegi suureneb. aitäh, järgmisena proua Sippel, palun kõigepealt tahaksin toonitada, et suur osa parlamenti oli nõus tunnistama, et äh, välispiirid, liikmesriikide välispiirid on ka Euroopa piirid ja sellepärast meil on vaja Euroopa piiri ja rannikuvalvet. aga ma tahaksin küsida nüüd selle kohta, mis praktiliselt nüüd toimuma hakkab. saan aru, et üheks teie ülesandeks on andmeid koguda, neid analüüsida ja aru saada, mis toimub riikides väljaspool Euroopa Liitu aga mida te teete selle infoga siis? sest sellel hetkel, kui te rääkisite öö, äh, sellest, et te kontrollite, kas on mingi mõju turvalisusele või piiridele, aga kui tekib mingi oht meie piiridele või turvalisusele, siis võib-olla juba liiga hilja, nii et mida te teete ära ennetustööna, et väldida seda, et olukord läheb hullemaks ja surve piiridele suureneb Te mainisite ka koostööd kolmandate riikidega. mina arvan, et teie ei peaks kolmandatest riikidest demokraatiat tugevdama või kuritegevuse vastu võitlema. Teie peaksite pigem aitama nendel riikidel oma piire kaitsta või on midagi muud, mis teie seal teete, nii et äh, lähtudes teie analüüsist, kas te annate oma informatsiooni edasi teiste poliitikavaldkondade ka tegelejatele komisjonis ja liikmesriikides sest teie olete ju need, kes tegelevad kolmandate riikidega, nii et äh, lähtudes teie analüüsist ja riiklike ametite analüüsist, äh, võiks teie informatsioon olla tegelikult osa strateegiast, kuidas teha koostööd kolmandate riikidega. selleks, et parandada olukorda või vältida vähemalt seda, et konflikti olukorrad lähevad äh, hullemaks, eriti just autoritaarsetes riikides, et piinamisi vähendada ja nii edasi. nii et äh, kas teie analüüsist võiks kasu olla ka nende juhtumite puhul? ja kas te, või siis, et teie peate ootama lihtsalt äh, niikaua, kuni suur, see probleem on jõudnud meie piirideni ja alles siis te hakkate tegutsema? aitäh, järgmisena proua Spinelli, palun. <clears throat> Grazie, doktor Leggeri per la aitäh, doktor Lacheri, selle info eest mul on mõned küsimused, mis puudutavad teatud vägivalla kasutamisjuhtumeid. Ska Keller mainis juba seda illegaalset Kreekast Türki tagasi üle piiri surumist, vägivaldset surumist üheteistkümnendal juunil, kuhu olid kaasatud siis ka kaks Frontexi alust. ja kas ja Frontexi vastus oli, et äh, Kreeka piirkondlik koordineerimiskeskus võttis vastu selle otsuse äh, vastavalt äh, inimeste otsimise ja päästmisseadustele ja hinnates toda olukorda. tahtsin teie käest teada saada, et milline vastutus on Frontexil selle olukorra hindamisel ja mispärast selles olukorras otsustati, et see vägivaldne tagasitõukamine üle piiri oli legaalne. teiseks, Amnesty International on vägivalla ja piina kasutamise hukka mõistnud Itaalia kriisikeskustes. Itaalia ametivõimud on öelnud, et mingit vägivalda ei kasutata, aga tundub, ja seda on öelnud just need, kes põhiliselt vastutavad, aga tegelikult Frontex oli ka ju kohal, on kohal ja oli kohal, võttis äh, sõrmejälgi ja minu arvates, kui te olete kohal, siis te tegelikult olete ju kaasvastutavad. võib-olla teie ei jaga minu arvamust, aga see on minu arvamus äkki oskate seda kommenteerida ja kolmandaks, vägivalla ja ka tulirelvade kasutamine öö, relvade vastu august öö, öö, relvadega vägivalla kasutamine laevade vastu, mis suundusid pagulastega Kreekasse selle aasta augustikuus siis. ajakirjanikud uurisid seda juhtumit ja Nad ütlesid, et neil oli vaja Frontexilt saada luba selleks, et äh, äh, Frontexi alusele minna, nii et kas need olid Frontexi laevad siis või mitte. aitäh, järgmisena härra Kirkos, palun. aitäh, tere tulemast, härra Leggeri, on tõesti väga tore teid siin tervitada. kahe tuhande kümnendal aastal Äh, sisserändajate pagulaste voog Türgis suurenes väga palju ja toona valitsus ei olnud võimeline selle pagulaste ja sisserändajate hulgaga hakkama saada ja Euroopa Inimõiguste Kohus äh, ütles, et äh, Kreeka valitsus ei taga inimõigusi ja väärikust. Frontexist oli seitsekümmend viis ametnikku seal kohapeal ja tegelikult oli ka kaudselt seotud selle juhtumiga. nüüd tänane päev. Te ütlesite, et te soovite integreeritud piiride haldamist ja hindad, hindate probleemseid kohti selleks, et aidata liikmesriikidel akuutseid probleeme lahendada ja olla kohal siis, kui vaja. ja tegelikult asüüli äh, taotlustega ja administratiivse võimekusega võib ka kriisikeskuses probleeme tekkida või näiteks ei olda võimelised pakkuma varjupaiku ja toitu pagulastele nagu kahe tuhande kümnendal aastal. mis on need õppetunnid, mida te õppisite Kreeka pagulaskriisist? kas meil on olemas meetmed, millega identifitseerida probleeme ja veel rohkem tundub mulle, et me tegelikult ei ole võimelised äh, Äh, vastama nii, nagu vaja nendele probleemidele. ja see, kuidas meie nende probleemidega tegelema, ei anna mitte mingit tulemust, sest ikka veel on meil Kreekas paljud inimesed väga rasketes tingimustes ja isegi, kui on juba kuid möödunud selles, et me saame probleemist aru, me ei ole mitte midagi selle lahendamiseks teinud. nii et kuidas me saame hoolitseda selle eest, et Frontexi tegevus annab ka tulemusi ja et neid juhtumeid lihtsalt ei pistetaks kuskilt kontorist sahtli põhja aitäh, härra Nagi, palun järgmisena, viimane küsimus. aitäh vabandan, et ei olnud kogu aeg kohal. palun selgitage mulle, mis konventsioone või kokkuleppeid on teil vaja, kas kahepoolseid kolmandate riikidega või rahvusvahelisi kokkuleppeid äh, ÜRO äh, raames selleks, et Vahemere teise kalda riike panna ka võitlema inimkaubitsemise vastu. aitäh! Much, aitäh, kallid kolleegid, tegemist oli suurepäraste küsimustega ja nad puudutasid ka kõik äh, mingil määral määrust, aga teie olete tõesti suurte kogemustega, härra Leggeri, ja te teate, et tegemist on praegu nii kriitilise ajahetkega ja just sellepärast esitate siin ka küsimusi, mis ei puuduta ainult määrust, nii et meil on nüüd piisavalt aega selleks, et te saaksite vastata kõikidele nendele põhjalikele küsimustele, nii et teil on aega, palun vastake põhjalikult nendele küsimustele. palun, teil on sõna. Thank you, Mr Chairman and suur tänu kõigile parlamendiliikmetele, kes palju küsimusi esitasid, see näitab suurt huvi, üritan kõigile vastata. kui võimalik, proovin ma vastata ka keeles, mis samas keeles kui küsimus ehm, esitati, nüüd ma lülitun ümber prantsuse keelele, hiljem lülitun tagasi äh, inglise keelele, mis puudutab küsimusi Äh, tagasisaatmisega, mis ähm, toimuvad piiri peal ja kas on toimunud rikkumisi ja kuritarvitamisi, äh, siis küsimus on selles, et kas äh, siin on kaks aspekti õiguslikult. kõigepealt see, mis puudutab tagasisaatmist, see on vastavalt direktiivile kaks tuhat kaheksa sada viisteist Need on inimesed, kes illegaalselt sisenevad Euroopa Liitu ja kes äh, saadetakse tagasi kolmandasse riiki. teine oluline aspekt on see, mida te kirjeldasite ja see puudutab äh, siis mitte sissevõtmist, vastavalt Schengeni reeglitele on selleks olemas oma menetlused, kui äh, võõramaalane, kes pole Euroopa Liidu liik-, eh, liikmesriigi kodanik, eh, tuleb illegaalselt Euroopa Liitu, kui ta ei täida kriteeriumeid, eh, tal pole viisat, passi, kehtivaid dokumente, ta ei täida teatud finantsnõudmisi. ühesõnaga, kriteeriumid on täiesti selgelt olemas, aga samas on selgelt öeldud ka seda, et kui <clears throat> mõni inimene teab, deklareerib, et ta ajab kaitset, siis äh, äh, äh piirikaitsja äh, peab talle, äh, äh, peab teda suunama vastavate võimuesindajate poole. seda võin ma öelda siis Frontexi kohta ma ei ole saanud, mulle pole otseselt esitatud eh, eh, sellealaseid eh, ettekandeid Frontexi töötajate poolt, mulle on jõudnud kirjad mõne vabaühenduse poolt ja sellisel juhul me loomulikult käivitame ka uurimise ja praegusel hetkel ma vaat-, tegelen paari sündmusega, mis on toimunud Euroopa maapiiril ja praegusel hetkel eh, mul praegu ei ole dokumenteeritud eh, kinnitatud juhtumitest eh, teadet. mis puudutab tulirelvi, siis see on üsnagi paradoksaalne, et ma praegusel hetkel sellele küsimusele pean vastama, kuigi enamus äh, Teist sai sellest teada tänu meie Frontexi läbipaistvusele. on selliseid, mitmeid selliseid juhtumeid Kreekas, kus äh, tulistati piirivalvureid ja on olnud ka selliseid juhtumeid, mis äh, on kordunud pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat Türgi ja Kreeka piiril territoriaalvetes, kus äh, on toimunud intsidendid, mis, äh, millest teavitati Frontexit, sest äh, meie laevad olid läheduses, kuid nad ei olnud tulevahetuses osalised. mulle tundus seda teile oluline teatada ka ajakirjanikud, kes meie läbipaistvuspoliitika raames on osalenud meie tegevuses ja ehm, ja too ajakirjanik arvas, et ta on, näeb eh, lekkinud dokum-, lekitatud dokumente, kuigi tegelikult olid tege-, ametlikud dokumentidega. see tekitas ka teatud määral ebatervet huvi, eriti just eh, selle tulevahetuse pärast Eh, tegemist oli juhtumitega Kreekas, sündmused allusid Kreeka jurisdiktsioonile ja eh, ma ei saa muidugi Frontexi tegevuses kõike seda täiesti üldistada, aga on olemas sellised sätted, mis puudutavad eh, legitiimset kaitset. loomulikult võib see erineda ühest riigist teise, see võib erineda Itaaliast ja Kreekast seega soovitatakse eh, selliseid, eh, sellistel piirivalvelaevadel, kas ei ole kreeklased, kreeklased või itaallased, itaallased, me soovitame neile mitte eh, osaleda tulevahetuses. kuid loomulikult kui nende pihta tulistatakse, siis on neil õigus äh, vastata vastavalt äh, liikmesriigi seadusele. Äh, praegusel hetkel ei ole Frontexi laevad aktiivselt tulevahetuses osalenud ning vastavalt uur-, Kreeka võimude poolt läbi viidud uurimisele ei olnud ei tulistatud pagulasi, vaid vastati inimkaubitseja te poolt avatud tulele ning äh, see kahjuks muidugi võib kaasa tuua ka eh, hukkunuid. seda võin selle eh, küsimuse kohta öelda. küsimus, üks küsimus puudutas ka praegust olukorda Türgi ja Kreeka vahel merel. ja praegusel hetkel umbes jõuab äh, umbes sada, sada kakskümmend pagulast päevas Türgi poolt Kreeka saartele. veebruarikuus sel aastal oli umbes kaks tuhat kuni kaks tuhat viissada inimest, kes ju tulid Türgist Kreeka saartele. nii et äh, see tähendab seda, et äh, olukord on muutunud, kuid samas vastuvõtukeskused eh, Kreekas on ülerahvastatud ja seal elab ilmselt eh, kaks korda rohkem inimesi, kui eh, peaks olema. koostöö vähemalt operatiivtasandil Türgiga toimib ja näeme, et türklased eriti piirivalve viib läbi merepäästet, eriti oma territoriaalvetes vastavalt äh, tagasivõtmislepingule Euroopa Liidu ja türkide, türklaste vahel ja vastavalt sellele Türgi võimud on näidanud üles operatiivtasandi koostöövalmidust, nagu seda lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu ja Türgi võimude vahel. nüüd ma räägin inglise keeles, et vastata muudele küsimustele ja see puudutab kontaktpunkte liikmesriikides. E, mõte on siis selles, et äh, ametisiseselt äh, on äh, ohvitser iseseisev uurimise läbiviimisel. ja mõte on seega siis selles, et kui kui liikmesriikidest pärit ametnikud tegutsevad äh, Frontexiga ja kui äh, nad äh, rikuvad kellegi põhiõiguseid, siis peaks kajastama olukord nii, et liikmesriikide esi, liikmesriikide võimud peaks mingisuguse vahendaja isiku paika panema, sest Frontexi poolt äh, esindav uurimisohvitser. Frontex äh, organiseerib kohtumise liikmesriikidega, et selline võrgustik luua ja kohtumine toimub äh, detsembris Brüsselis ning äh, oodatakse siis, et liikmesriigid äh, Eh, paneks paika iseseisva vastutuskõneleja, et eh, sellist, keegi selliste uurimistega, sellise uurimisega otseselt tegeleks. oleks mitmekeelne ja kui ligipääs on võimalik parandada, siis me seda teeme, pean aga ütlema seda, et et vastuvõtukeskusesse ja e, keskustesse ja ka mujal on võimalik läbi viia koolitus, et et äh, piiri, äh, kaitse- ja piirivalvurid oleks teadlikud sellisest äh, kaebamismehhanismist, et nad teaks, kuidas aidata inimesi, kes soovivad esitada kaebusi, esitada dokumente. nii et ei pea seda tegema mitte veebis, vaid seda võib teha otseselt. mis puudutab värbamist ja põhiõiguseid ja põhi ja, ja siis põhiõiguste ohvitseri ametisse astumist siis eh, meil oli siin üks inimene, kes sellega tegeleks, nüüd eh, on meil eh, sellega tegelev ametnik olemas ja teda mm, assisteerib üks teine töötaja ja värbamine kõigepealt jätkub värbamistöö ja mõningad äh, töötajad tegelevad kaebuste arutamise ja vastuvõtmisega ja enne seda, kui põhiõiguste ohvitser ametisse astus, ei olnud äh, võimalik uue mehhanismi raames selliseid küsimusi arutada. praegu aga soovitakse jaanuaris võtta vastu uus äh, otsus ja ja valmistatakse ette ka võimalus, et kaks inimest hakkavad selle küsimusega tegelema ja kohe, kui kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve on vastu võetud, siis on võimalik värvata tööle ka uus inimene, kes kaebustega tegeleb. mis puudutab mis puudutab nüüd er-, on olemas äh, kiirreageerimisreserv, äh, on olemas äh, mitmed ka erinevad piirivalvurid ja piirikaitsjate meeskonnad ja samuti vaatame nüüd reservide loomise üle ja liikmesriigid selleks, et määrusega kooskõlas tegutseda, peavad liikmesriigid peavad ähm, kiirreageerimisreservi jaoks teatud hulga piiritöötajaid vabaks tegema, kättesaadavaks tegema ja küsimus on nüüd selles, kui palju neid inimesi on. ja meie arutame asja liikmesriikidega, et äh, see arv väga täpselt paika panna, sest äh, praegu määrus räägib sellest, kui palju, kuid ähm, ja asi sõltub ka iga riigi profiilist, näiteks äh, sellised riigid, mis asuvad Kesk-Euroopas, kus ei ole äh, mingit ligipääsu merele, siis ma neid puhul ei eelda, et nad äh, meid varustavad piirivalvetöötajatega, vaid peame vaatama iga riigi omapära geograafia tasu kohta kuid äh, praegu toimuvad läbirääkimised liikmesriikidega, loodetavasti need lõpevad selle aasta detsembri keskpaiku. koostöö kolmandate riikidega, siin olid väga paljud küsimused ja siin on nüüd spetsiifiline küsimus, mis puudutab siidid äh, e-riike, see on siis äh, nimi mida kasutatakse seoses äh, riikidega nagu Bangladesh, Afganistan, Pakistan. võib-olla ma mõned nende seast unustasin, kuid äh, selliseid riike on väga palju, mis sellesse piirkonda jäävad ja millised koostöövõimalused meil on äh, kolmandate riikidega. meil on toimiv koostöö, kuid peame ilmselt äh, täpsustama koostöötingimusi näiteks äh, Balkani riikidega ja riikidega, mis on kandidaatriigid Euroopa Liitu või võivad saada kandidaatriikidega, nendega on olukord teistsugune, kuid sellist äh, koostööd Äh, võib kasutada ka selleks, et äh, läheneda Euroopa Liiduga liitumisele, et võimekust äh, kasvatada ja liikmesriigid peavad riigi piirikontrollis eelkõige kasutama olemasolevaid seadusi ja reegleid ja see tähendab muidugi ka põhiõigustest kinnipidamist. teised riigid, mis asuvad Euroopast kaugel või kus äh, ei ole lootust äh, kandidaatriigiks saada mõnikord, äh, üks päev. loomulikult saame me Indiat, infot vahetada, riskianalüüsi läbi viia, peame selgeks tegema siiski, et me ei räägi isikuandmetest nende riikidega, sest on olemas Euroopa Liidu andmed isikuandmete vahetamise kohta ja selge on see, et praegusel hetkel kolmandate riikidega ei ole meil õigusraamistikku Eh, sellega tegelemiseks ja mis puudutab nüüd tagasisaatmist, tagasivõtmist, eh, sellega seoses esitati mitmeid küsimusi ja mõned eh, puudutasid tagasisaatmislepingut Türgi ja Kreeka vahel. see on tegevus, mis nõuti Euroopa Liidu poolt, liikmesriikide poolt pärast Euroopa Liidu Türgi ühisavaldust märtsikuus ja amet praegusel hetkel järgib sama mustrit kui tagasisaatmise puhulgi standardid on siin samad monitoorimisküsimuses. ma tean, et vabaühendused äh, on mitmetest äh, sellistest situatsioonidest äh, taev-, teada andnud ja kui saame sellekohalist teavet, siis me kontrollime, kuid vastavalt reeglitele ja määrusele ja olemasolevale Euroopa õigusloomele, siis ei ole Frontex pädev hindamaks, kas inimese tagasisaamine on õigustatud või mitte, amet ei saa seda äh, otsustada, kuid amet peab siiski tegema kõik selleks, et olukord oleks kontrolli all, et inimõigusi austataks. mind teavitati, võin teile lihtsalt näiteks tuua, mind teavitati ühe tuntud vabaühenduse poolt mõned nädalad tagasi või kuud tagasi, et vastavalt äh, sellele vabaühendusele kaks äh, inimest äh, saadetakse Kreeka saartelt tagasi Türgile ja mind teavitati sellest, et äh, tegemist oli ohtliku olukorraga ja et inimene võidakse arreteerida, kui ta tagasi saadetakse. ma Mm, ütlen veel kord, et see ei ole meie mandaat, äh, mandaadis, aga me kontrollime asja olukorda, olukorda Türgi võimuesindajatega ja vaatame, kas nad on mingisuguses nimekirjas ja vaatame üle nimed, mille vabaühendus meile saadab ja äh, kontrollime, et need inimesed ei ole järgmiste saada, saada tagasisaadetavate nimekirjas. nüüd siin oli küsimus ka Süüria kodanike kohta kes väidetavalt väitsid, et et neil ei ole võimalik asüüli taotleda Kreekas. kontrollime olukorda Kreeka võimuesindajatega, kuigi taaskord see ei ole täielikult äh, äh, minu mandaadis. ma pean tunnistama riigi poolt äh, suveräänselt langetatavaid otsuseid, kuid pean tegema kõik selleks, et äh, Äh, meie ameti poolt langetatavad otsused ei aita kaasa põhiõiguste rikkumisele, seda saan ma öelda. ja õiguslikult on see väga keeruline küsimus, soovin öelda ainult seda, et teeme enda poolt kõik selleks, et igas olukorras põhiõigusi austataks. siin oli ka küsimusi Austraalia kohta kolleegid peavad, eh, vabandust, eh, tõlgid peavad lahkuma, kas, kas oleks eh, kolleegid nõus ähm, inglise keeles jätkama, sest tõlgid ütlevad, et nad peavad kaksteist kolmkümmend viis ära minema. arvan, et meil on vaja tõesti kõigi, kõigile küsimustele vastuseid. siis, kas sellega on okei okay,, jah?